enne seda aga veel, et hääletame homme keskpäeval. sellega on see arutelu läbi, järgmine päevakorrapunkt, äh, suuliselt vastatavad küsimused, mis on esitatud komisjonile, kolmandate riikide õigusaktid ja Euroopa Liidu andmekaitsealased õigusaktid. ma tahaksin siinkohal saalis tervitada soojalt volinik Redingut. härra Barnier, teile kena õhtut! kõigepealt äh, saab sõna proua Sofi Intvelt, kellel on kaks minutit ja palun yes,. Uh... suur tänu, president, äh, proua volinik, väga meeldiv teid siin näha, head kolleegid äh, tänane teema on põhiline küsimus, kas me saame olla kindlad, et Euroopa Liidu õigusaktid kehtivad alati Euroopas või kolmandate riikide õigusaktid on ülimuslikud neile? sellepärast, et USA mitte ainult ei arva, et tema õigus puudutab äh, oma kodanikke ja tege-, tegevaid inimesi ähm, Ameerika Ühendriikides, vaid ka teistes riikides. ja seetõttu on Ameerika Ühendriikide õigusel mm, ekstraterritoriaalne mõju Euroopa Liidu õigusele Äh, näiteks äh, ettevõtted, kes äh, USA-s tegutsevad, peavad andma USA ametivõimudele andmeid, ähm, e-, Euroopas säilitatud andmeid. kui me näiteks räägime terroristide takistamise seadusest, Patriot Act, välisriigi luuretegevuse seadusest, FATCast, Medicare'i seadusest ja nii edasi Euroopas säilitatud isikuandmeid eh, kaitseb Euroopa Liidu õigus eh, ja neid firmasid, eh, kes tegutsevad Ameerika Ühendriikides, peaks ka kaitsma Euroopa Liidu õigusaktidega. seetõttu tahaksime küsida Euroopa Komisjoni käest mida tehakse nende ettevõtete ja inimeste kaitseks? me ainult ei räägi siin ekstraterritoriaalsetest mõjust Ameerika Ühendriikide puhul, vaid ka teiste riikide puhul, sest ka teistes riikides on esindatud Euroopa ettevõtteid, näiteks Hiinas on aina enam äh, tegevaid Euroopa ettevõtteid, kes võivad ka silmitsi seista selliste küsimustega ning me saame kinnitusi aina enam, et äh, andmekaitse puudutab ka neid ettevõtteid Hiinas Mm, mitte ainult äh, ei räägi me siin ka andmekaitsest, nii nagu tänane debatt äh, on nimetatud, vaid, äh, vaid ka teistest õigustest, me räägime siin Euroopa pankadest, kindlustussentsidest ning loodame ka majanduskomisjonis väga peatselt sel teemal rääkida koos volinik Barnier'ga. nii et volinik, kutsun teid üles tegutsema, ma arvan, et meil ei ole vaja uusi õigusakte, aga väga oluline on see, et me Eh, oma kodanike huvides eh, praegu rakendame Euroopa Liidus olevaid õigusakte. suur aitäh, eh, tuletan veel kord meelde, ütleb härra president, et me peame kinni pidama kõneajast, et me oleksime õigeaegselt vai-, valmis tänase mm, istungiga, nii et nüüd edasi saab kolleeg Marti-, Mattias sõna neli minutit, neli ja pool minutit Äh, suur aitäh, härra president, äh, tere tulemast, volinik, äh, väga tore on see, et te olete tulnud meiega arutama seda väga olulist küsimust, me räägime siin tegelikult väga kesksetest probleemidest andmekaitse nimelt ning potentsiaalsetest konfliktidest erinevate jurisdiktsioonide vahel. Mm, andmekaitse on loomulikult väga tundlik valdkond ning see tekitab väga palju kõlapinda praegu ja edaspidi täna räägime me äh, kokkupõrkest äh, erinevate õiguste poolt äh, ja erinevate jurisdiktsioonide poolt USA ja Euroopa Liit mm, ning olukordadest, kus teiste riikide õigusaktid on ülimuslikud potentsiaalselt Euroopa õigusele Äh, Euroopa Liit äh, äh, peab kaitsma kodanike andmeid, Euroopa Liidu kodanikud annavad oma ametiasutustele isikuandmeid ning Euroopa Liidu õigustega peavad olema need andmed kaitstud, vastasel juhul rikutakse nende inimeste usaldust. konfidentsiaalseid andmeid ei tohiks anda kolmandatele riikidele äh, Euroopa institutsioonid peavad äh, kaitsma Euroopa Liidu õigusaktide mm, täitmist, äh, mitmed riigid, näiteks Ameerika Ühendriigid, äh, tahavad väga palju isikuandmeid, meditsiinilisi andmeid ja muid andmeid, ähm, aga Euroopa Liit peab kaitsma oma kodanike õigusi, me ei taha äh, Äh, seda, et äh, Euroopa Liidu institutsioonid äh, kuritarvitaksid kodanike usaldust, et volinik, ma olen alati nende kodanike poolt ja toetaja, kes tahavad oma andmete kaitset ning kui inimesed tunnevad, et nende õigusi ei kaitsta, siis me peame kindlasti neid toetama nii et äh, äh, proua volinik, kas te saate äh, selgitada praegust olukorda? me ei saa rajada tugevat kogukonda, kui kodanike ja institutsioonide sidemed katkevad pidevalt, nii nagu praegune olukord seda tekitab, nii et palun, proua volinik, kuidas me saame tagada, et Euroopa äh, õigus on ülimuslik äh, kolmandate riikide õiguse suhtes Euro. Äh, Euroopa Liidu riigid on valmis andma üle suveräänsust Euroopa Liidu tasandile, nii et Euroopa õigus oleks ülimuslik, aga kuidas siis on võimalik, et USA ning teiste kolmandate riikide õigus on ülimuslik Euroopa Liidu õiguse suhtes? see on tõepoolest väga akuutne küsimus ja lõpuks mm, proua volinik, tahaksin teie käest küsida, mida Euroopa Komisjon võtab ette selleks, et äh, käesolevat äh, olukorda lõpetada, mida teeb komisjon äh, selleks, et isikuandmed, äriandmed ning muud tundlikud andmed äh, oleksid korralikult kaitstud, kas kodanikud võivad olla kindlad, et nende andmeid kaitstakse? tegemist on väga tundliku teemaga ning mõjutab väga oluliselt kodanike õigusi, nii et palun vastuseid, suur tänu! suur tänu, järgmisena saab sõna kaheks minutiks kolleeg Albrecht, palun. suur tänu, president. Äh, volinik me räägime siin täna kolmandate riikide ligipääsust Euroopa Liidu kodanike andmetele ning sellest õigusest, mida kolmandatel riikidel või kolmandate riikide õigusaktide kohaselt võib olla, et ligi pääseda äh, kodanike andmetele. me räägime maailmast, äh, mis on aina rohkem äh, seotud, andmed ringlevad, andmeid ringleb pa-, palju ja seetõttu on oluline, milline jurisdiktsioon täpselt kehtib, et kaitsta neid andmeid. meil on vaja kõikidele nendele küsimustele vastuseid ikka ja jälle tekib olukord, kus äh, niinimetatud pilves, kus inimesed äh, salvestavad oma isikuandmeid, äh, kasutavad seal teenuseid, pilve puhul ei ole väga selge, millised õigusaktid kehtivad täpselt andmekaitseks ja kui kindlad me võime olla, et Euroopa kodanikud on kaitstud. eriti just Euroopa Liidu andmekaitseõigus, kas see rahvusvaheliste ettevõtete ja tehingute puhul kehtib? ma olen meeldivalt pannud tähele, et meil on andmekaitsereform, me püüame sellega tegeleda Euroopa Liidu tasemel, komisjon on teinud väga hea ettepaneku selles vallas, aga selles ettepanekus äh, erinevalt eelmistest ettepanekutest on artikkel, mis selgitab, et kui kolmandad riigid äh, esitavad vastava päringu, äh, siis see kelle päringu sisu rahuldatakse juhul, kui õi-, ähm, õigusorganid teevad omavahel koostööd. Äh, tahaksin küsida, mis selle sättega täpselt on edasi saanud ning küsida, miks ka praeguses dokumendi versioonis seda üldse sees ei ole. ma arvan, et oluline on meie andmekaitse õiguses äh, sellist äh, sätet rakendada juhul, eriti kui me ei ole kolmandate riikidega ühist, ühiseid standardeid ei kasuta suur tänu, äh, härra Puusitil palun järgmisena. suur tänu, härra president, äh, väga meeldiv teid näha seda koosolekut juhatamas. Äh, rahvapartei jaoks on väga oluline kodanike andmete kaitsmine, me võtame seda küsimust väga tõsiselt ning selles vaimus oleme me viimastel aastatel teinud väga tõhusat tööd selleks, et väga karmid andmekaitseseadused oleksid kehtivad, nii et me saame täielikult kodanikuõigusi tagada kui andmekaitse nõuteid täidetakse Euroopas, siis me tahaksime, et kodanikud saaksid tunda ennast hästi, nii et nende äh, andmed on kõige kõrgemal tasemel kaitstud Euroopas, aga kui me räägime andmete töötlemisest kolmandate riikide poolt, äh, siis on lugu hoopis äh, teistsugune. meie mure on siin, et meie Euroopa standardeid ei rakendata nendel juhtudel, mis puudutavad kolmandat kolmandaid riike ja neil äh, kartustel on ka alust. Äh, muidugi oleks irooniline, kui kolmandatel riikidel on Euroopa kodanike andmeid võimalik lihtsam töödelda oma territooriumil kui eurooplastel Euroopa pinnal. see ei ole meie kodanikele loomulikult vastuvõetav ja see ei saa olla ka vastuvõetavaks siin kojas. seetõttu peame koos töötama selleks, et äh, leida lahendusi nendele küsimustele meie lahendused peavad olema algatatud sellest e- põhimõttest, et kolmandate riikide äh, õigust ei saa Euroopa Liidus äh, otseselt rakendada, kui äh, Euroopa Liidu õigus või liikmesriigi õigus seda väga selgelt ei luba. nii et me kindlasti sellest eeldusest kaugemale ei tohiks minna, mitte ükski kolmas riik ei tohiks äh, Äh, läbimurde Euroopa Liidu õigusest, äh, sealhulgas ka Euroopa Liidu ähm, õigust, mis puudutab andmekaitseid. seda peame me nägema nii õiguspõhimõtetes kui ka praktikas ja see uus andmekaitsepakett, äh, mida komisjon on meile esitlenud, annab meile võimaluse andmeid kaitsta, samuti ka raamleping Ameerika Ühendriikidega, mida, mille üle praegu läbirääkimisi peetakse, nii et ootan, proua Reding, teie vastuseid, aitäh, härra president! Herzlichen Dank, Herr Kollege. Frau Kommissarin, Sie haben das Wort. suur tänu, härra kolleeg, palun, proua volinik. president, nõustun täiesti parlamendisaadikutega, kes ütlesid, et meie kodanikele õigustatult tagatud kõrged standardid peavad kehtima ka siis, kui vahetatakse kolmandate riikidega andmeid. uskuge mind, me võtame seda küsimust komisjonis väga tõsiselt. sest komisjon, komisjoni jaoks on see põhimõtteline küsimus rahvusvahelises õiguses kehtib põhimõte, et kolmandas riigis vastu võetud õigusakt ei saa automaatselt kehtida Euroopa Liidus, kui erandkorras liikmesriikide või ühenduse õigus seda lubab oma jurisdiktsioonis. ükski kolmanda riigi õigusakt ei saa olla õiguslikult ülimuslik Euroopa Liidu või liikmesriikide õiguse ees. ning siia alla langevad loomulikult ka andmekaitsereeglid. isikuandmete töötlemise puhul peab austama ka Euroopa Liidu andmekaitseõigustikku. ja proua Intveldi peamine küsimus ju oligi, puudutas USA õigustikku, mille kohaselt peavad ettevõtted, USA ettevõtted, mis Euroopa Liidus toimivad, austama ka USA õigustikku. ükskõik, mis päritolu need ettevõtted ka ei ole, peavad nad austama vastastikuseid kokkuleppeid ning Euroopa õigustikku. ning see puudutab ka olukorda, kus isikuandmeid kantakse Euroopa Liidu ettevõttest üle USA ettevõttele. ning kui neid andmeid kasutatakse õiguskaitseorganite poolt. see kõik on ju väga tore aga praeguses Euroopa Liidu õiguslikus raamistikus ei ole selle küsimusega spetsiifiliselt tegeletud ning just seetõttu ja raportöör teab seda väga hästi, tegeleb komisjon praegu ka andmekaitse määrusega, see esitati komisjoni poolt kahekümne viiendal jaanuaril ning üritatakse sellega saavutada selgust antud küsimuses. see määrus selgitab, et andmeid saab edastada ainult siis, kui määruse vastavad tingimused on täidetud. nimelt, kui on õigustus vastavalt avalikule huvile ja see avalik huvi peab vastama kas Euroopa Liidu või li ühe liikmesriigi õigusele. näiteks võime me siin rääkida andmete vahetamisest maksu- või tolliametite, konkurentsiametite vahel, selleks, et ka tegeleda kriminaalkuritegudega Te täiesti õigesti ütle, ütlesite, et ähm, selle küsimusega tegeleti ka raamkokkuleppes isikuandmete kaitse küsimuses ja läbirääkimised tõesti veel käivad. praegusel hetkel ei ole me jõudnud veel läbirääkimistega ühele poole. parlament rõhutas ka seda, et see element on oluline FATCA määruse jaoks, mida rõhutas ka minu kolleeg, kes maksuküsimustega tegeles, tegeleb. parlamendi jaoks võib olla uudis see, et Euroopa Komisjon on tõstatanud selle teema ka suheldes USA-ga intensiivselt ja regulaarselt ka finantsturgude regulatiivdialoogi käigus ning USA teatas kuuendal veebruaril, et FATCA välisarvete maksu küsimuste puhul peab vahetama andmeid maksuametite vahel. mit-, mitte vahendus institutsioonide vahel. just selles suunas me tegelikult ju soovimegi liikuda. ja komisjon kavatseb teha edaspidigi koostööd USA ja liikmesriikidega, leidmaks kõige paremad lahendused, tagamaks õiguskindlus ning vastavus Euroopa Liidu inimõiguste hartaga ja nüüd, kus ma juba USA-st siin räägin, siis tuleb ära märkida, et see kehtib ka teiste kolmandate riikide kohta. aga loomulikult USA-ga suhte, suhetest räägitakse kõige rohkem. tulevikus aga võtame me loomulikult arvesse ka teisi riike, kellega meil on eraldi suhted, suur tänu! aitäh, proua volinik! nüüd fraktsioonide nimel kõnelejad, kõigepealt härra Dias de Meera Rahvapartei nimel, poolteist minutit. suur tänu, härra president! ma mõistan, et andmekaitseõigustik põhineb siseriikliku julgeoleku strateegial, aga sellel on ka ekstraterritoriaalne mõju, mis on seotud ka Ähm, Euroopa Liidu kodanike õigustega, Medicare või FACTA või need teised õigusaktid on sellised, mis avaldavad survet ka Euroopa Liidu finantsinstitutsioonidele, et nad võimalikult palju edastaks kõikvõimalikke andmeid. näiteks äh, äh, andmed maksete kohta pankades ja nii edasi ning sageli ei teatagi, kuhu need andmed lõpuks jõuavad ning kui kaua neid säilitatakse, seetõttu on meil vaja vastu võtta meetmeid, koostada õigusakte selleks, et vältida seda, et territoriaalsuse põhimõtet rikutakse. meil on vaja tagada Euroopa Liidu sisene turvalisus, aga loomulikult tuleb sajaprotsendiliselt austada Euroopa kodanike õigusi komisjon peab selles valdkonnas palju aktiivsemalt tegutsema. suur tänu! järgmisena sotsiaaldemokraatide nimel härra Truusas. πιθανές εξωεδαφικές επιπτώσεις της νομοθεσίας τρίτων χωρών, ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και... Suur tänu! ekstraterritoriaalne kolmandate riikide õiguse mõju, eriti USA ja eriti andmekaitse valdkonnas on Euroopa Parlamendi jaoks väga oluline. tähtis on see, et meie siin kojas teaksime täpselt, ka teie kaudu, proua volinik, kas on rikutud Euroopa Liidu õigustikku, eriti andmekaitse valdkonnas? see on käegakatsutav Euroopa Liidu kodanike mure ning sellel on äh, mõju ka Euroopa majandusele. mina sooviksin siinkohal korrata midagi, mida ma üsna hiljuti juba ütlesin, kui me rääkisime komisjoni ettepanekust reformida tuhande üheksasaja üheksakümne viienda aasta andmekaitse õigusakti. ma arvan, et me liigume õiges suunas me elame ajal, mil Euroopat kritiseeritakse, et ta ei suuda täita oma liidrirolli. me oleme kaotanud oma koha maailma areenil, oma välispoliitikas, see on muidugi hoopis teine asi. aga kui me räägime andmekaitsest, siis Euroopa Liit on liider ning ta näitab eeskuju ka teistele riikidele teistes maailma nurkades pärast pikki arutelusid teiega olen ma optimistlikult meelestatud selles, et komisjon töötab ka edasi, liikudes õiges suunas. suur tänu! järgmisena proua Mati ja poolteist minutit. suur tänu, härra president, proua volinik, kolmandate riikide andmekaitsealased õigused on vägagi erinevad meie andmekaitseõigustest, meie peame tagama selle, et Euroopa miinim-, kaitse miinimumtasandid oleksid tagatud kõikidele Euroopa kodanikele. on põhimõttelise tähtsusega, et äh, nende isikuandmeid kasutatakse lojaalselt ja legitiimselt, Euroopa kodanikel peab olema õigus Äh, ise äh, vaadata ka neid äh, andmeid ning neil peab olema võimalus pöörduda kohtu poole, kui nende õiguseid rikuta, rikutakse. igasugused juriidilised konfliktid tuleb lahendada ja aidata Euroopa kodanikke. rahvusvahelistest sätetest tuleb kinni pidama, meie ainult niimoodi saame ta-, kaita, kaitsta oma, täita oma kohust kaitsta Euroopa kodanikke igasugused debatid on teretulnud selles küsimuses, äh, meile, meie oleme huvitatud äh, sellest, et äh, sellised süsteemid nagu Euroopa terrorivastane fond ei edastaks Ühendriikidele andmeid ilma andmete kaits-, ilma andmeid kaitsmata. Euroopa Komisjon peab täitma oma kohust ja oma mandaati täitma ja seda me neilt ka ootame suur tänu. Äh, vaba mikrofon, tuletan meelde, et äh, ei saa sõna need, kes juba sõna on saanud, nii et proua Intvelt, kas teie esitati sina see sinise kaardi või mis asja te esitasite, proua Intvelt? ma ei tea, kuidas menetluskord välja näeb, aga kõige olulisem küsimus on vastamata. ma esitaksin selle küsimuse uuesti proua volinikule ja minu küsimus on, et praegused Euroopa andmekaitsealased õigusaktid, mida nende alusel saaks teha üks ettevõte enda kaitsmiseks, kui nad tegutsevad Ühendriikides ja nad peavad vastama Ühendkuningriikide kohtutele, kohtunõudele andmeid esitama. samas Euroopa seadusandlus siis äh, äh, kohustab ka neid nagu neid andmeid edastama ma räägin ettevõtetest, kes on Ühendriikides tegevad, peavad esitama eh, kohustuslikkuse andmeid, mis on eh, säilitatud Euroopas, eh, mida katab ometigi Euroopa seadusandlus, ettevõtted nõuavad meilt kaitset, kuidas me kavatseme neid kaitsta? suur tänu, et selgitasid, ütles ehm, ütleb härra president, ilmselt komisjon siiski kuulis seda küsimust nüüd selgelt ja nüüd saab sõna esimesena proua Pendergast, üks minut palun suur tänu, härra president, volinik Reding arvestades äh, Euroopa Liidu kodanike mm, andmekaitseõiguste potentsiaalset rikkumist äh, Äh, tekitab minus tõsiseid probleeme. Äh, äh, kaupade võltsimise vastane kokkulepe, mis näeb ette ka andmete edastamist. ma tahaksin, et volinik võtaks selle asja üles komisjonis ja valgustate meid ikka äkki selles osas, mis on olnud need rakendusmeetmed nende rahvusvaheliste koostöömeetodite puhul, meetmete puhul. suur tänu, järgmisena saab sõna proua Zuber, kellel on üks minut. suur tänu, härra president viimastel aastatel oleme me olnud tunnistajateks äh, rõhumiste lainele, mille taga on imperialism. Äh, vabanduseks tuuakse terrorivastane võitlus, äh, see on õõnestanud inimeste õigusi ning vaesestanud meie demokraatia min-, minule tekitab tõsist muret ähm, avaliku sektori andmebaaside ära äh, kuritarvitamine, vabandust, äh, luurekaitseagentuuri tegutsemine, SWIFT kokkulepe äh, ja süüta inimesed kaasatakse protsessi, mis sugugi ei ole läbipaistev. andmeid kasutada selleks, et kasutatakse sellest, et selleks, et inimesi jälitada ja jälgida, põhjendatakse kõike seda terrorivastase võitlusega kodanik on vaba ainult siis, kui tema demokraatlikud õigused on tagatud. suur tänu, härra Paška, teil on üks minut ka, palun. suur tänu, härra president, austatud proua volinik. isikuandmete ja institutsioonide ning ettevõtete andmekaitse on sätestatud Euroopa õigusaktides ja igasugune kolmandate riikide poolne sekkumine ja meie kodanikuõiguste õõnestamine on vastuvõetamatu. ja sellepärast arvan ma, et on ülioluline, eriti kui me tahame Ühendriikidega häid suhteid hoida, on vaja nendega pidada avatud dialoogi, mis viiks lõpuks paremate partnerlussuheteni Euroopa Liit äh, ei ole sugugi äh, Ühendriikides ülekoer äh, ja sellepärast ei saa nõu-, nõustuda sellega, et ameeriklased kehtestavad oma seadusandlust ka meie territooriumil. Euroopa Komisjon peab mõistma, mis on Euroopa Liidu roll ja kui nad Ühendriikidega läbirääkimisi peavad, siis nad peavad jõudma selliste kokkulepeteni, Äh, kus äh, on eemaldatud kõikvõimalikud kõhklused äh, Ühendriikide seadusandluse mõjude kohta meie kolleegidele. suur tänu, järgmisena saab üheks minutiks sõna öö, kolleeg Pasescu. suur tänu, härra president ma tervitan seda arutelu täna täiskogus, eriti arvestades seda, et täna on juba inimõigused ja nende kaitsmine olnud siin arutelul Ehm, andmete edastamine kolmandatele riikidele peab toimuma tasakaalustatuse alusel. on väga oluline, et andmete edastamine toimuks muidugi terrorivastaseks võitluseks, aga samas ei tohi eh, eraisiku puutumatust sellega rikkuda. ma tuletaksin meelde siin seda arutelu, mis, mille tõi kaasa ähm, broneeringu infoalased arutelud äh, mõnda aega tagasi, novembris kaks tuhat üksteist jõuti siis lõppkokkuvõtt, lõppkokkuleppele selles küsimuses. andmeid saab edastada selle lepingu alusel ainult väga raskete õnnetuste puhul, ähm, piirangud on ette nähtud lepingus ja kodanikel on õigus öö, ähm, oma andmete kaitsmisele, see on tagatud läbipaistvamal viisil suur tänu, proua Pasescu, järgmisena saab sõna proua Tikau. suur tänu äh,, härra president, proua volinik. mina ka räägiksin broneeringu infost ja sellest lepingust Euroopa Liit praegu äh, on läbi rääkimas broneeringu info bilateraalseid äh, lepinguid Kanada, USA ja Austraaliaga tulemas on äh, lepingu eelnõu selleks, et kõikide Euroopa kodanike jaoks hakkaksid kehtima samad reeglid. kuid Euroopa Liidu liikmesriigis on kaks, äh, Euroopa Liidus on kakskümmend seitse liikmesriiki kahekümne seitsme erineva süsteemiga äh, transpordikomisjon toetab seda ettepanekut, kuid nõuab seda, et oleks kindlasti andmed kaitstud kõige kõrgemal tasandil. andmete kogumine ning säilitamine peab toimuma ainult Euroopa Liidu territooriumil. niimoodi, et äh, nende andmete kogude üle valitseks Euroopa seadusandlus, kuidas komisjon kavatseb tagada selle, et andmete kogumine ja edastamine vastaks siiski Euroopa seadusandluse sätetele? suur tänu, proua Tikau, ja viimasena saab, saab sõna selles voorus proua Swinburne. suur tänu, härra president, ikka ja jälle majanduskomisjonis äh, kui me räägime lühikeseks müümisest või MIFID-i resolutsioonist, räägime pidevalt USA seadusandluse piiriülesest mõjust meil Euroopas. Euroopa Liidu kõik liikmesriigid on öelnud välja oma kohustuse, et nad tahavad turud hoida vabana selleks, et investeeringud leviksid üle maailma. aga ikkagi on meil lahendamata see probleem, mida me täna siin oleme arutanud. tulemuseks on see, et me peame pidevalt Euroopa finantsteenuste seadusandlusesse tooma sisse lisaklausleid selleks, et eh, Euroopa Liidul oleks sama suur kaal finantsteenuste ja kaupade puhul, kui Ühendriikidel. tegemist on protektsionistliku mm, sõnavalikuga, see ei ole lahendus sellele probleemile väga paljude lepingute puhul, aga ma ei näe ka mitte mingisugust muud võimalust panna piiri Ühendriikide üleliigsele mõjule Äh, see, mis puudutab Ladina-Ameerika ja Aasia ja teiste riikide juurdepääsu meie finantsturgudele ja vastupidi, selles osas me ei tea, kuidas see seadusandlus saab mõjuma, aga Ühendriikide omale mõju on selge ja selle tuleb piir panna. suur tänu ja lõpetuseks saab sõna volinik Reding äh, veel, palun. suur tänu, president. ma olen nõus eelkõnelejatega, tõepoolest on viimane aeg et me arvestaksime oma kontinendi ja viiesaja miljoni elanikuga ning me ütleme kogu maailmale ja oma partneritele, et meie õigusi tuleb austada. ning need õigusaktid, mida me oleme koos äh, selle kojaga siin vastu võtnud, kehtivad Euroopa Liidu territooriumil ning te olete näinud, et ka praegu kõnelev volinik on olnud väga konkreetne nendes asjades, öelnud, et väga kõrgetasemelised garantiid, mis on ju meie väärtusteks, mis on kirja pandud meie Euroopa Liidu õigusaktides, neid ei tohiks kõrvale heita, kui me räägime suhetest kolmandate riikidega. ja just seetõttu on meil olemas õigusaktid, mis kehtivad ning me püüame neid õigusakte tugevdada nende garantiidega ning kooskõlas äh, põhiõiguste hartaga me muudame oma õigusakte tugevamaks ning kolmandad äh, riigid peavad ka meie territooriumil nendest äh, õigusaktidest kinni pidama. ning see täpselt ongi põhjus, mikspärast olen ma pakkunud välja üheksakümne viienda aasta andmekaitse äh, reeglit, reeglistikule reformiplaanid. ja seetõttu olen ma öelnud väga selgelt ning te näete ka, mis äh, teistes riikides praegusel hetkel toimub, nimelt poliitilised diskussioonid, et Euroopa Liidu õigused andmekaitse vallas võiksid olla maailmastandardiks. seda me püüame saavutada tulevikus. hetkel olen ma olnud väga selge, eh, öeldes, et üheksakümne viienda aasta andmekaitse eh, reeglites on lüngad, Äh, ning äh, neid elemente oleme me ka äh, nüüd reformi ettepanekusse kirja pannud, näiteks andmekaitse õiguse rikkumine on antud, karistamine on antud liikmesriikide pädevusse ning äh, Euroopa Komisjoni sellest ei teavitata, seda tuleks muuta, sellepärast et äh, kogu andmekaitset puudutav õigustik peaks äh, olema tegelikult ühenduse tasandil jälgitav. selleks, et tagada ka nende õiguste täitmine. Need kokkulepet, mille me oleme sõlminud kolmandate riikidega. kolleegid on rääkinud juba siin SWIFTist, broneeringu infosüsteemist, eh, andmed, broneeringu andmetest ja nii edasi. vastavalt eh, Lissaboni lepingule eh, on siin vaja ka Euroopa Parlamendi nõusolekut ning see kõik on dramaatiliselt, oluliselt muutnud seda, kuidas kolmandad riigid lähenevad Euroopa Liidule ning äh, kindlasti SWIFTi juhtumist äh, on omad õppetunnid äh, saadud. ka broneeringu infoandmetest räägime praegu ning raamleping, mille me oleme püüdnud läbi rääkida Ameerika Ühendriikidega, on ka mm, Euroopa Parlamendi ees, et sellega kas siis nõus olla või tagasi lükata. akta lepinguga samamoodi me teame, et parlament peab selle üle otsustada ka interneti teabevahetuse sätted äh, on selles õigusaktis äh, sees just sellepärast, et äh, parlamendiliikmed on selle kohta märkuseid teinud. ning loomulikult probleeme on endiselt ja vastan siin parlamendiliikme küsimusele, kes küsis väga olulise põhiküsimuse tänases debatis. Äh, kuna praegu on konflikt äh, erinevate jurisdiktsioonide vahel ning äh, see on rahvusvahelise õiguse konflikt, mida peab selgitama ja seda peaks tegema Haagi kohus, sellepärast et tegemist on rahvusvahelise õiguse erinevate jurisdiktsioonide konfliktiga Äh, uues äh, õigusaktis oleme püüdnud selgitada kõiki neid äh, mureküsimusi ja kui te vaatate põhjenduspunkti üheksakümmend, siis ta, siin on kirjas, et eksiterritoriaalne teiste riikide õiguse mõju võib rikkuda rahvusvahelise õiguse tavasid ning võib ka Euroopa Liidu kodanike mm, õigusi rikkuda, seetõttu peab andmete edastamist lubama ainult juhtudel, kui äh, kolmandate riikidega andmete vahetamisel kaitstakse neid õigusi. ja seetõttu tuleb meil minna äh, edasi äh, nendest konfliktidest, mis tekivad erinevate partnerite vahel, mis tekib rahvusvahelises õiguses ja me peame edasi minema ka Euroopa äh, õigusaktide rakendamisest äh, rahvusvahelise õiguse üldises süsteemis. ja seetõttu loodan ma äh, andmekaitse õigusliku raamistiku loomise protsessis teie toele ning me peame tegema väga selgeks selle, et Euroopa Liidu territooriumil tuleb rakendada Euroopa Liidu õigust suur tänu, proua volinik peaaegu saavutasime selle, et enne üht-teist saame koju. suur tänu, äh, kolleegid, äh, distsipliini eest, äh, suur tänu kõikidele kolleegidele, suur tänu ka tõlkidele, ütleb